esitas eh, kaks dokumenti parlamendi vastavalt eh, artiklile kolmsada kolmkümmend üks eh, lõige neli. sellised kontrollid on kinnitatud, välja arvatud juhul, kui kahekümne nelja tunni jooksul mõni fraktsioon või teatud arve miinimummäär saadikutest ei nõua selle tühiseks kustutamist, vastased esitatakse protokolli ning lisatakse tänase õig-, tänase istungi protokolli.